niisiis, tere päevast kõigile. tere tulemast äh, meie uurimiskomisjoni järjekordsele koosolekule. me hakkame järk-järgult oma uurimisega lõpule jõudma, mitmed huvitavad kuulamised seisavad veel ees enne kui ma tänast äh, programmi tutvustan, tahaksin äh, tervitada proua Morvai külastajate gruppi. Äh, tere tulemast kõigile. niisiis, kolleegid Äh, täna räägime, äh, pidime me rääkima Saksamaa Bundestagi järelevalvemehhanismist, aga selle peame edasi lükkama, sellepärast et Saksamaal ollakse äh, väga hõivatud uue koalitsioonivalitsuse loomisega ning härra Morasi ja Kirkhopi töödokument pealkirjaga Rahvusvahelise Euroopa ja riikliku julgeoleku ulatus Euroopa vaatevinklis on samuti edasi lükatud äh, Äh, järgmi-, ühele järgmisele koosolekule, mis toimub enne jõuluvaheaega. niisiis, äh, kui te olete nõus, siis äh, võtame päevakorra vastu nende muudatustega. keegi vastu ei ole? täna on meil siis siin äh, kaks kaks, äh, meie koosolek jagatud kaheks osaks, kõigepealt äh, räägime siis äh, luuretalituste üle teostatavast parlamentaarsest järelevalvest. meil on külas Mihhail Tetšner, kes on siis Nor-, Norra parlamendi järelevalve- ja põhiseaduskomisjoni liige ning kella neljast alates räägime siis äh, töödokumendist, mis puudutab USA jälitustegevust ja Euroopa Liidu andmeid ning selle võimalikke õiguslikke tagajärgi olemasolevatele transatlantilistele lepingutele ja koostööle ja autoriteks on meie raportöör härra Moraes ja variraportöör härra Voss ning äh, me peaksime täna lõpetama kell viis ma näen, et äh, siin ei ole eriti palju parlamendi äh, liikmeid kohal, aga loodetavasti, mm, kui me jõuame, äh, tähendab, kui me jõuame küsimuste ja vastuste vooruni, siis palun tehke lühidalt ja kui teile tundub, et selleks on vajadus, siis saate võimaluse ka teises voorus küsimusi esitada. niisiis, mul on väga hea meel tervitada siin härra Michal Tetšnerit, annan teile sõna et saaksite tutvustada järelevalvemehhanismi Norras ja siis on teistel võimalik teile küsimusi esitada, palun yes.. And... aitäh selle sissejuhatuse eest. Norra ei, norra keel ei ole veel ametlikult Euroopa Liidu äh, keel Äh, mõned meist, meist aga Norras töötavad selle nimel, et meist ühel päeval saaks siis äh, Euroopa Liidu liige ja oma ettekande teen ma praegu siis taani keeles um,. Ähm, like... niisiis, kõigepealt äh, tahaksin tänada teid selle väga kena kutse eest, mille me saime et kutsusite meid siia selleks, et tutvustada äh, seda, kuidas toimub äh, Norra parlamendis kontroll luuretegevuse üle. Äh, kontroll on Norra parlamendi jaoks üks olulisemaid ülesandeid meil on olemas vastavad seadused, vastavad organid. kontroll tähendab seda, et me vaatame, kas valitsuse poliitika Äh, ellurakendamisel tuginetakse parlamendis vastu võetud seadustele. meie parlamendis äh, on kaksteist komisjoni ning äh, kontrollitegevus on väga oluline. meil on siis olemas järelevalve ja põhiseaduskomisjon parlamendis ja meil on ka mitmeid välisorganeid, mis parlamendi ülesandel kontrolli teostavad ja kõige olulisem neist on Norra kontrollikoda ja samuti on meil ka ombudsman äh, tsiviiladministratsiooni tegevuse kontrollimiseks. ja äh, meil on ka organ äh, EOS komisjon ja sellest komisjonist ma täna tahaksingi teile kõnelda Eh, see komisjon eh, kontrollib eh, luure ja jäli, jälitusega tegelevaid talitusi ja siit ka norrakeelne lühend EOS, EOS see loodi tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal ning tema tegevuse õiguslikuks aluseks on parlamendi poolt vastu võetud seadus. selle konkreetse komisjoni loomise taustaks Äh, oli väga ulatuslik arutelu äh, julgeoleku ja salateenistuste tegevuse teemal. Äh, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal Norra parlament lõi komisjoni, mille ülesandeks oli vaadata, kuidas salateenistused tegutsevad. kaks aast-, aast-, kaheaastase töö põhjal koostas see komisjon siis äh, raporti, milles järeldati, et äh, igasugune jälitus- ja luuretegevus tuhande üheksasaja kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel aastatel äh, oli üsna paljuski olnud ebaseaduslik, väga palju oli ebaseaduslikku jälgimis- ja jälitamistegevust. ja eriti oli see tegevus suunatud siis vasakpoolsete jõudude vastu Norras ning üheks äh, selle äh, arutelu tulemuseks oli siis EOS komisjoni loomine. Äh, niisiis seati sisse parlamentaarne kontroll salateenistuste tegevuse üle. niisiis see sellega siis algas uus ajajärk, EOS komisjon on parlamendi alaline komisjon. Äh, äh, selle komisjoni liikmed valib parlament viieks aastaks, neid liikmeid on seitse ning me üritame äh, siis panna komisjoni kokku niimoodi, et pooled liikmed on poliitikud, tihtipeale endised komisjoni lii-, endised parlamendisaadikud ja ülejäänud on siis äh, endiselt kohtunikud, teadlased ja nõnda edasi, meil on ka sekretariaat, äh, kuhu kuuluvad põhiliselt juristid ning äh, selle komisjoni liikmetel on siis juurdepääs ka kõige salastatumale infole ja nad peavad kinni pidama rangetest konfidentsiaalsusreeglitest. selle komisjoni peamine eesmärk on kaitsta kodanikke. Koda-, komisjoni ülesanne on kaitsta kodanikke jälitustegevuse eest. me tahame kaitsta inimeste õigusi äh, vis-a-vis -vis äh, jälitusorganid, nii et, et äh, Äh, need organid oma tegevusega ei kahjustaks poliitilist elu Norras. lisaks sellele eesmärgile jälgime ka, kuidas seadustest kinni peetakse. tegemist on üldise kontrolliga, see kontroll ei piirdu ainult teatud talituste tegevusega. Äh, kriteeriumiks on see, et kui mingi riigiasutus tegeleb jälitustegevuse või luuretegevusega, siis peab see alluma parlamentaarsele kontrollile. enamik äh, kontrollist äh, puudustab siis traditsioonilisi salateenistusi nagu politsei, samuti sõjaväeluure. komisjonil on kolm võimalust kontrolli teostamiseks. Ähm, inspektsioonid äh, umbes kolmkümmend leiab neid aset iga aasta. teiseks äh, käsitleme kodanike esitatud kaebusi. Äh, kakskümmend kaks kuni kolmkümmend kaebust igal aastal ning kolmandaks võib komisjon alustada ise uurimisi ja neid on igal aastal umbes kakskümmend komisjonil on peaaegu piiramatu kontrolliõigus, meil on juurdepääs kõigile arhiividele ja registritele, samuti on juurdepääs kõigile hoonetele ja rajatistele. see komisjon võib samuti äh, kutsuda siis äh, luuretalitusi ja administratsiooni aru andma Äh, seejuures tuleb siis kinni pidada siis äh, tavalistest reeglitest, mis kehtivad kohtus tunnistajate puhul. inspektsioonide jaoks on olemas raamistik. me peame äh, vähemalt kuus korda aastas politsei ja luuretalitusi kontrollima ja sõjaväeluuret vähemalt kaks korda aastas regionaalsed organ-, org-, nende talituste regionaalseid organeid kontrollime siis täpselt samuti. me peame oma inspektsioonidest ette teatama, aga samas võime ka selliseid üllatusinspektsioone korraldada ja seda me teeme ka üsna sageli. kui kodanikud leiavad, et Ehm, mõni salateenistus on nende õigusi rikkunud, siis võib see inimene komisjonile kaevata ja me tegeleme siis tõesti kõigi kaebustega, mis meile esitatakse, igal aastal on neid kaebusi umbes kakskümmend. ja nendest äh, kaebustest võib välja kasvada siis talituste krit-, kritiseerimine, aga nagu ma ütlesin, meie komisjon võib alustada ka ise oma äh, uurimisi äh, ning viimase paari aasta jooksul oleme me koostanud siis kolm sellist algatusraportit. kõigepealt politseiluure eh, poolt kasutatavaid meetodeid uurisime. komisjon leidis, et nende meetodite seaduslikkus oleks pidanud leidma eh, hindamist. Eh, komisjon leidis, et politseil oli küll õigus pealt kuulata telefonikõnesid, aga mitte jälgida seda, mis toimub ruumides, mis toimub inimeste kodudes. teine omaalgatusraport puudutas siis äh, kahe islamistliku rühmituse registreerimist politsei poolt. komisjon vaatas kuidas äh, suhtuti usulistesse ja poliitilistesse vaadetesse politseiregistrites. jõuti järeldustele, et teatud juhtudel läks politsei luuretalitus liiga kaugele ning see info, mis siis äh, kirja oli pandud sinna registrisse, oli suhteliselt vähe, väheoluline. kolmas äh, raport puudutas siis Norra kodanike jälgimist, kui nad olid Ameerika saatkonna ees Oslos. politseid kritiseeriti selle eest, et pol-, et neil puudus korrektne info turvasüsteemide kohta saatkonnas. antud hetkel tegeleb komisjon kahe juhtumiga, üks nendest Äh, puudutab siis politsei informaatoreid, kes on äh, filtreerunud siis vasakpoolsetesse rühmitustesse. Äh, sellest kõneldi teleuudistes ning meie komisjon vaatas läbi politsei ar arhiivi, samuti küsitlesime politseinikke. ja teine juhtum puudutab luuretalitust arhiivid ei ole kooskõlas reeglitega, me viisime läbi kaks ette teatamata inspektsiooni just nimelt sellepärast, et kodanikud olid ka kaevanud, tead, et EOS komisjon on viimase paari aasta jooksul ähm, loonud ka äh, koostöö teiste kontrolli tegevate komisjonidega no, Rootsis, Hollandis, Kanadas. kõigis nendes parlamentides on olemas meie EOS komisjoni sarnased komisjonid on üsna palju viise, kuidas julgeolekutalitusi kontrollida saab. aga vaat-, äh, vaatamata millis-, sellele, millist mudelit me kasutame, on meil ühine eesmärk, me tegutseme kodanike ning nende inim- ja juriidiliste õiguste nimel. Nendest õigustest äh, peavad ka julgeolekutalitused kinni pidama julgeolekutalitused teevad koostööd selleks, et võidelda rahvusvahelise terrorismiga ning see tähendab, et tuleb kontrollida ka suhteid erinevate julgeolekutalituste vahel, Norra julgeolekutalituste ja teiste riikide talituste vahel. näiteks elektrooniline info edastamine ja varjatud sunnimeetmed oluline on leida õige tasakaal e-, kodanike eraelu puutumatuse vahel ja äh, riigi kaitsevajaduste vahel. kõik äh, on nõus, et meil on vaja julgeolekutalitusi ning rahvas toetab selliste talituste tegevust. aga meetodid, mida need talitused kasutavad, on tihtipeale äh, vastuolulised ja enamik inimesi, keda jälitatakse või jälgitakse, neile ei teatata sellest. meie komisjoni eesmärk on hinnata eh, neid kasutatavaid meetodeid, eh, et eh, luuretalitused ei kuritarvitaks inimesi. meie komisjon annab aru parlamendile parlament ei saa raporteid, mis sisaldavad salastatud infot. Äh, parlamendi jaoks on dilemma selles, et me peame usaldama seda komisjoni, sest et äh, salastatud infot meile ei esi-, edastata. Äh, me peame uskuma, mida EOS komisjon meile ütleb. EOS komisjon saadab igal aastal aruande Norra parlamendile Äh, see esitatakse siis äh, järelevalve ja põhiseaduse komisjonile, mille liige olen ka mina ning siis äh, see komisjon koostab resolutsiooni, millele järgneb arutelu parlamendi täiskogul, kus siis justiitsminister ja kaitseminister samuti osalevad. niisiis, meil on piisavalt võimalusi arustada nende erinevate salateenistuste äh, tegevust. Norras valitseb laiapõhjaline üksmeel, et demokraatlik kontroll salatalituste üle on äärmiselt oluline, kui me soovime kaitsta oma demokraatiat. Norra mudel, kus on siis parlamendi poolt valitud kontrollikomisjon, on meie arvates olnud edukas see on meie jaoks üsna vaevanõudev eesmärk, me peame me peame tõesti aktiivselt tegelema nende juhtumitega, mis kuuluvad meie pädevusse ning EOS komisjoni tegevus on väga oluline selleks, et suurendada usaldust ja arusaamist siis salateenistuste tegemist. aitäh! aitäh! suur aitäh eh, selle väga huvitava ettekande eest. alustan variraportööridega, kes on kohal. ja härra Voss Rahvapartei nimel esimesena. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt tahaksin südamest tänada kõnelejat selle ettekande eest. mul on õige mitu ja alustan uuesti, see ettekanne oli väga huvitav, aga tõstat-, tõstatas minu jaoks mitu väikest küsimust. näiteks, kas, kas ma sain õigesti aru, et te räägite siseriiklikest äh, salateenistustest, kas on Norras ka välissalateenistus? mille tegevust peaks samuti kontrollima ja kui on, kas siis teie poolt kirjeldatud komisjon teostab ka selle üle kontrolli. siis konkreetsete juhtumite puhul pakuks mulle huvi see, kui üksikasjalik on see informatsioon, mida te saate konkreetsete meetmete või tegevuste kohta või saate te üksnes üldise iseloomuga informatsiooni? ning samuti pakuks mulle huvi äh, Breiviki asja valguses teada, kas teie vastavates struktuurides või teie vastavate teenistuste ülesannete või pädevuste jaotuses on midagi muutunud ning seoses sellega, et te rääkisite, et te menetlete kaebusi, mis laekuvad inimestelt, ja siis ma tahtsingi küsida, et kas te kogunete ainult siis, kui on kaebus esitatud või siis võite ise ka küsimusi tõstatada? ning lisaks, kas komisjoni poole saavad pöörduda ka inimesed, kes on Norras, aga ei oma Norra kodakondsust? aitäh, härra Tetšner! Yes, <clears throat> I didn't I, um, jeg, jeg fikk kun på mitt øre uh, det tysk ma sain paraku ainult saksa keeles selle tõlke küsimusest, aga pole hullu, ma saan saksa keelest aru natuke. Eh, nii et selle niisuguse reservatsiooniga ma üritan nüüd vastata teie küsimusele. kõigepealt küsisite selle kohta, kas see kontrolltegevus, mis meil toimub, puudutab ka Norrast väljaspool toimuvat äh, luuretegevust, näiteks ISAF-i osana Afganistanis ja minu vastus on, et jaa, puudutab küll. meie komisjon vastutab kontrolli teostamise eest kõigi jälitusteenistuste, julgeolekuasutuste ja salateenistuste tegevuse üle, sõltumatult sellest, kas tegevus leiab aset Norras või väljaspool Norrat ent, eh, ent kui Norraga seos puudub, siis me loomulikult kontrolli teostada ei saa, mingi seos peab Norraga olema. teine küsimus, et millisel määral saame me neid meetodeid hinnata, mida kasutatakse ja minu vastus on, et me saame seda teha väga ulatuslikult ning see puudutab kõiki nelja teenistust, kelle üle me kontrolli teostame komisjoni liikmetel on kõige kõrgema taseme juurdepääsuluba riigisaladusele. ning äh, komisjon oma ettekannete koostamisel parlamendile paratamatult siis peab äh, vältima konkreetse informatsiooni esitamist, kui see on salastatud ja seetõttu peab parlament usaldama neid hinnanguid, mida annab komisjon ning lootma, et see niisugune üldistatud informatsioon, mis tuleb komisjonilt, annab siiski adekvaatse pildi julgeolekuasutustes toimuvast. ning äh, kolmandaks, see terroristlik rünne tsiviilisikute vastu härra Breiviki poolt. lubage mul sellega seoses öelda, et et eh, siin on meie politsei kriminaalteabeosakonda kritiseeritud eh, just kahes aspektis, et nad ei olnud piisavalt aktiivsed oma töös, piisavalt hoolikad ei olnud ning et eh, kriminaalteabeosakonna juht, toonane juht, ütles, et et politsei nii-öelda kriminaalteaberadaril oleks võimatu olnud härra Breivikit tabada ja selle eest sai, sai ta kõvasti kritiseerida. loomulikult me ei saa niisugust staasilaadset süsteemi, nagu Saksa TV-s oli, luua. loomulikult seda me ei taha, me ei taha niisugust jälitusühiskonda. ent eh, teiselt poolt jällegi, vastavad politseiasutused selles konkreetses juhtumis täiesti selgelt ei olnud adekvaatselt hinnanud seda ohtu, mida kujutas endast härra Breivik. koos tagajärgedega, mis tulenesid tema tegevusest, pommirünnak Oslo alllinnas riigiasutuste vastu, mis oli osa tema, tema ründest ning teine osa oli siis oli siis sotsiaaldemokraatide noortelaagri liikmete vastu sellel, nende kokkutuleku toimumise saarel, kus ta kasutas kolme relva, mis olid tal kõik väljastatud seaduslikult või mille luba tal oli väljastatud seaduslikult. meil on koostatud kaks ettekannet kahekümne teise juuli sündmuste ja politsei vastava osakonna tegevuse, kriminaalteede osakonna tegevuse kohta ning mõlemad kritiseerivad politsei tegevust sest kuna ei teostatud piisavalt jälitustegevust ohtlike isikute üle, siis ja kuna seda ei teostata alati võib-olla piisavalt, piisavalt, siis saabki tekkida olukord, kus inimesed, kes on vaimselt ebastabiilsed, panevad toime niisuguseid ründeid ja neid on tõesti väga raske tabada, kui neil ei ole selgeid poliitiliselt motiveeritud seisukohti, mida nad oleksid varem esindanud ning kogu nende küsimustega seotud avalik arutelu on praegu Norras nihkunud, selle kese on nihkunud. inimesed aktsepteerivad seda, et politsei peab rohkem teadma seda, mis Norras toimub. palju rohkem mõistetakse vajadust selle järele ning vajadust selle järele, et politsei käsutusse antaks vastavad ressursid. me ei tohi unustada ka seda, et Norra oli, võiks öelda isegi väga naiivne inimesed usaldasid, meil oli usalduse kultuur Norras. ning alles viimastel aastatel oleme tajunud vajadust äh, tagada politsei poolt meie poliitikute kaitse. palun lülitage oma mikrofon välja. laske ka noh. okei okay., right language nii sai loodetavasti õige keel valitud suur tänu! nüüd ma vahetan oma rolli ning küsin ise liberaalide fraktsiooni nimel, kus ma variraportöör olen, paar küsimust ja siis saavad sõna liikmed, kes on sõna soovinud ja proua Sipel soovis ka sõna. aga kõigepealt siis ise, mina, mitte juhatajana, vaid variraportöörina ALDE poolt mul on kolm küsimuste niisugust väikest komplekti. kõigepealt, te rääkisite meile, et teie süsteem toimib hästi, et teil on piisav järelevalve tagatud ning selle põhjal, mida teie ettekandest kuulsime, tundub, et see toimib tõesti väga ladusalt. ent ähm, tahtsin küsida, mis oli teie enda reaktsioon sellele, kui te saite teada sellest massijälitustegevusest, eriti arvestades seda, et te olete Rootsi kõrval ning arvestades seda, et Rootsi on oluline osaline nendes jälgimise võrgustikes, mida on kasutatud ning kui ma õigesti aru saan, siis siis juba see Echeloni uurimise algatanud inimene oli sellest teadlik ja see informatsioon oli välja käidud. nii et ma tahtsingi küsida, kas see üllatas teid, kas või kas äh, leiate, et tegemist oli niisuguse olukorraga, millest teid oleks pidanud varem teavitama? teiseks, te rääkisite, et teil on järelevalve siseriiklike julgeolekuasutuste üle, aga raskem on kontrollida seda, mis toimub siis, kui kui on tegemist piiriülese koostööga. ja see ongi võtmeküsimus, sest isegi kui meil on tagatud järelevalve, olgugi et sageli väga nõrgal tasemel, siseriiklike julgeolekustöö, julgeolekuasutuste üle, siis niipea, kui meil julgeolekuasutused alustavad piiriülest koostööd, siis see, selle üle praktiliselt demokraatlik järelevalve puudub. tahtsingi selle kohta küsida, mida sellega seoses saaksite meile rääkida. ning Breiviki juhtumiga seoses Te ütlesite, et Norras aktsepteerib avalikkus nüüd andmete laiemat kogumist. aga see, mida mina olen lugenud ajalehtedest, tundub viitavat sellele, et Breivik oli juba tuntud julgeolekuasutustele. ning siin on tegemist sama mustriga, mida me näeme kõigi suurte rünnete puhul, et need rünnete toimepanijad olid tegelikult tuntud juba julgeolekuasutustele ja kui juurdepääs vastavale informatsioonile julgeolekuasutustel oli olemas, kui see isik oli nii-öelda juba kaardil, siis tõenäoliselt oli ju informatsiooni tema kohta ning olid ka teatud volitused olemas juba pädevatel asutustel. ning miks siis ei ole järeldus, mida asutused teevad, et me peame tõhustama seda, kuidas me selle informatsiooniga ümber käime, vaid hakatakse meile rääkima seda, et andmeid on rohkem vaja sisuliselt, et, et vaja on suuremat hunnikut andmeid, mis muudab tegelikult veel keerulisemaks asjakohaste andmete väljasõelumise sellest. Need, nende niisuguste üksikute huntide leidmise. ning ähm, nõndanimetatud TFTP kokkulepe või TFTP andmed, ehk siis kokkulepe, mis meil on, väga vastuoluline kokkulepe äh, meie hinnangul Ameerika Ühendriikidega, mille lõpetamisele meie parlament on üles kutsunud, sellega seoses on meile ju kogu aeg räägitud, et see on, see oli ülioluline Breiviki juhtumi puhul. ilmselt siis mitte selle ründe vältimiseks, aga, aga vähemalt siis süüdistuse esitamisega seoses. tahtsingi küsida, kas teie arvates oleks meil võinud olla muid mehhanisme nagu näiteks vastastikune õigusabi, mis on olemas Euroopa riikide ja Ameerika Ühendriikide vahel, kas oleks seda võinud kasutada näiteks? või mingeid muid mehhanisme selleks, et saada konkreetset informatsiooni selle juhtumi kohta, selle asemel, et meil on niisugune mass andmevahetuse kokkulepe praegu, aitäh! Eh, Tack för ähm, eh, spörsmålen. Tänan nende küsimuste eest esimene küsimus. kas meid üllatas see ulatus, selle massjälitustegevuse ulatus ja vastus on jah, tõesti, üllatas Norra poliitikud ei olnud asjast rohkem teadlikud kui tavainimene ning kui me näeme, et, et meil on salakanalid Norra põhiliste infotehnoloogia tarnijate juurest suurte IT-teenuse pakkujate juurde, Microsoft, Google, Apple ja nii edasi ning ning et seda ei vaadelda Ameerika Ühendriikides rahvusvahelise jälitustegevusena, sest eh, tegemist on ettevõtjatega, mis alluvad Ameerika Ühendriikide seadusele ning et eh, vastavad eh, teenistused ja asutused peavad informatsiooni esitama, kui neil seda nõutakse ning seda, et Google'i käest on informatsiooni nõutud Google'i klientide kohta neljakümnel tuhandel, neljakümnes tuhandes juhtumis siis see on kindlasti olnud üllatus nii poliitikutele kui ka avalikkusele üldiselt. Norras on meil tõesti tegemist eriolukorraga selles mõttes, et Rootsis on vastu võetud seadus, mis lubab lubab eh, nii-öelda kuulata pealt andmesidet Norra ja Rootsi vahel. praktiliselt kogu meie andmevahetust seega, sellepärast et näiteks Põhja ja Lõuna-Norra vaheline andmevahetus käib osalt läbi Rootsi, mis tähendab, et Rootsi salateenistused saavad pealt kuulata Norra eri osade vahel vahetatavaid andmeid ning see on suveräänse riigi jaoks selgelt probleem. sest suveräänsus ei ole pelgalt füüsiliste piiride küsimus ning kontrolli teostamise küsimus selle üle, kes füüsiliselt üle piiri liigub, vaid peab arvestama ka virtuaalseid piire. suveräänses riigis on õigus otsustada ja ja teostada järelevalvet või jälitustegevust oma kodanike üle ainult vastava riigi pädevatel asutustel. tegemist on volitusega, mis on antud oma riigi pädevale asutusele, mitte teisele riigile, isegi sõbralikule riigile. Rootsi on loomulikult sõbralik riik, me oleme partnerid. aga lõppkokkuvõttes on ju Norra volitatud asutused need, kes peavad tegelema norrakate küsimustega. meil on ametis uus valitus, valitsus. ning äh, osa selle valitsuse koalitsioonilepingust puudutab ka Rootsi nõndanimetatud FA seaduse küsimusi ehk siis Rootsi Äh, raadioside kaitseseadus, mis annab õiguse Rootsi vastavatele asutustele kuula, kuulata pealt Norra sidet. kui me räägime piiriülesest koostööst, siis on siin loomulikult probleem, aga me peame lähtuma veel me peame kindlasti lähtuma printsiibist, et me ei saa anda välisriigi luureteenistusele volitust ilma mingi kontrollita kuulata pealt oma siseriiklikku sidet. see on volitus, mille saab anda ainult siseriiklikele asutustele, politseile ja muudele teenistustele, mis alluvad demokraatlikule järelevalvele. mis puudutab härra Breiviki juhtumit siis äh, uurimine ei olnud seotud suurte raskustega, sest härra Breivik tunnistas ise palju üles, pealtnägijaid oli palju, tunnistajaid, et uurimise seisukohast oli asi küllaltki selge ja salateenistuste sisendit väga palju vaja ei läinud. edasi kerkis aga küsimus sellest, kas politsei kriminaalteabeosakond oleks pidanud saama jälile kavandatavale enne selle toimumist. vastab tõele, et härra Breivik oli varasemalt kuriteo eest karistatud, aga see kuritegu oli vandalism, seina sodimine, mitte terroristlik süütegu ning teadaolevaid poliitilisi seoseid härra Breivikil ei olnud mis on üks põhjusi, miks ta ei jäänud nii-öelda tõsiselt silma julgeolekuasutustele. ta oli nõndanimetatud üksiktegija, üksikunt, keda on väga raske silmata õigel ajal, sest ta ei osale mingis organisatsioonis või mingis isikute rühmituses. seoses Echeloniga. see asi sai alguse kahe tuhande esimesel aastal ja me oleme praegu arusaadavalt liikunud palju kaugemale kui ešeloni küsimused. meil võeti Rootsis vastu FAR seadus, millest ma rääkisin ja mis kujutab tõsist probleemi Norras seoses inimõigustega, aitäh. okei okay,, next speaker on the järgmine kõneleja eh, järgmises eh, järjekorras proua Moorvae ja ülejäänud. proua Morvai. Eh, eh, suur tänu. ma sooviksin samuti kasutada eh, oma emakeelt, ungari keelt. sooviksin tänada meie Norra sõpra. esimene küsimus kui kui pealtkuulamine eh, eh, jahmatas avalikkust, siis selgus, et see on palju levinum, kui oleks võinud eh, arvata. sellel ei ole mingit tegemist riikliku julgeolekuga. kuidas on võimalik, et otsuse langetajad näitavad selle vastu nii vähe huvi üles? mida oleks võimalik ära teha? kaheksakümnest liikmest on <laughs> siinses komisjonis ainult neli kohal. nii et äh, küsimust ümber sõnastades äh, võib-olla Eduard Snowdenil oli õigus. ja võib-olla see, mis ta ennustas, nüüd lähebki täide. ehk siis, äh, ehk siis tõe avastamine ei vii kuhugi, kuigi ta seadis oma elu ohtu selleks, et tõde päevavalgele tuua järgmine küsimus. kui äh, mõned liikmesriigid näiteks või selline riik nagu teie kui näiteks äh, politsei või sõjalised äh, jõud üritavad kui nad üritavad selliste õiguste rikkumist takistada, siis mida teha? Ehm, kas äh, see kõik ei või lõppeda sellega lihtsalt, et valitsus läheb opositsiooniga tülli ja keegi ei kaitse kodanikke võimuesindajate vastu? nüüd äh, meeleavaldajad USA äh, saatkonna ees Oslos, äh, tundus mulle väga tähelepanuväärne olevat. ma õigesti aru sain, teie EOS komisjon pidi selle küsimusega tegelema. kui ma sain asjast õigesti aru, siis äh, avaldati meelt Oslos USA saatkonna ees ning äh, ning äh, hiljem hakati neid jälitama. mõned neist menetlustest olid aga täiesti illegaalsed. kuidas äh, ja te selliste järeldustele jõudsite ja millised menetlused need olid ning äh, kas järgnes ka avalik skandaal? eelnevalt kommun-, endise kommunistliku riigina me arvaks, et selline asi ei ole võimalik Eh, demokraatlikus riigis, kuid tundub, et on. millised on võimalikud variandid? Øh, suur tänu. mis puudutab nüüd esimest küsimust? miks te üllatunud olete? kas avaliku arvamuse poolt ei ole tohutut äh, survet <clears throat> avaldatud? kui avalik arvamus leiab, et miski on oluline, siis on neil vaja tunda, et nad on isiklikult äh, asjaga seoses, asjaga äh, kuidagi seotud ning mis puudutab nüüd äh, valvekaameraid Oslos, siis äh, neid on umbes viis tuhat. see algas väga vastuolulise projektina, kuid on jõutud järeldusele, et, et see on positiivne. tänavakuriteod on äh, langustrendis ning enamusel ei ole ju midagi varjata, mis selgitab seda, miks äh, ei ole poliitilist toetust mõttele, et need kaamerad tuleks ära viia. ning äh, ma olen nõus sellega, et see ei tohiks vastuoluline olla poliitilisest seisukohast vaadates. sellepärast meil ongi mittepoliitiline EOS komitee. Nemad äh, vastutavad äh, valitud poliitikute eest parlamendis, kes tegutsevad parlamendi järelevalvekomisjonis. nii et äh, see ei ole äh, valitsus ja opositsiooni vaheline äh, küsimus, me oleme kõik valitud esindajad. järgmine küsimus puudutas Ameerika saatkonda. see puudutas Ameerika saatkonna küsimust Oslos. selle küsimusega alles tegeletakse. ma ei tea, mida EOS komitee Eh, kavatseb lõpuks teha, järeldusi me ei tea. väidetavalt Ameerika saatkond jälgis eh, kõiki tänavaid ümber saatkonna ja mitte ainult eh, meeleavaldajaid ning Norra võimusid sellest jälgimisest ei teavitatud, kuid ma arvan, et nüüd saadakse selle asjaga ka ühele poole, aitäh suur tänu ja proua Süppel! suur tänu! üritan esitada paar konkreetset küsimust. härra Tetšner, te rääkisite oma sissejuhatuse alguses meile sellest, miks üheksakümne kuuendal aastal see kontrollkomisjon loodi ning eh, tõstatasite või näitena tõite siis jälitustegevuse Norra vasakpoolsete eh, osas ning minu küsimus ongi, kas see jälgimine oli salateenistuste eh, omal algatusel ette võetud tegevus või siis oli selleks mingi poliitiline tegev, eh, tellimus mingilt valitsusasutuselt näiteks? kas oli mingi konkreetne põhjus või või vähemalt ettekääne selleks, või siis mõeldi lihtsalt, et oh, tegemist on vasakpoolsetega ja et neid tulebki kogu aeg äh, silmas pidada. ning äh, missugused on siis järeldused tänase olu, tänases olukorras? ehk siis kas meil on konkreetne pädevus, konkreetne ülesannete jaotus ning äh, konkreetne nimekiri tegevustest, mida mingi asutus tohib ja ei tohi teha ning kui seda ei ole, siis mis alusel saate teie üldse oma kontrolli läbi viia ja hinnata seda, mis te siis näete niisuguste asutuste tegevuses, kui siis niisugust selget rollide või pädevuste jaotust ei ole? ning eh, siis tahtsin küsida üheksakümne kuuenda aastaga seoses Eh, või, või õigemini perioodiga, mis sellele aastale järgnes, et kas kodanike poolt tõstatatavad küsimused, kas nende sisu on muutunud, kas nende arv on vähenenud või suurenenud ning viimane küsimus. meil on juba kuid, pigem aastaid parlamendis käimas arutelud seoses andmekaitse ning äh, liiklusandmete salvestamise üle ning ning äh, sellega seoses usun, et kõik on näinud filmi Minority Report. ja sellega seoses tekib paratamatult tunne, et asutused teevad praegu seda, mida, mida me nägime filmis, et kogutakse andmeid, võimalikult palju andmeid kõigi isikute organisatsioonide kohta ning nende andmete põhjal Äh, üritada siis hinnata, et kas nüüd kuskil hakkab toimuma kuritegu. et kui te saate mulle vastata, et see nii ei ole ja et lähtutakse ikkagi konkreetse teo ohust, siis see rahustaks mind kõvasti. aga igal juhul see küsimus tundus minu jaoks oluline ja tõusetus seoses sellega, mida te rääkisite. härra Tetšner, palun ähm,. suur tänu tuhat üheksasada üheksakümmend kuus toimis äh, endiselt külma sõja loogika. küsimus ei olnud siis selles, et äh, jälitati kahjutuid vasakpoolseid äh, rühmitusi. seal olid mitmesugused legaalsed poliitilised vasakpoolsed rühmitused, kuid äh, samas sel hetkel oli loogika selline, et äh, et äh, kõik need rühmitused üritasid kogu hingest Norrat NATO-st välja viia ja ilmselt oli neil küsimuses oli siis NATO poolt ja NATO vastane loogika ning ma pean veel kord ütlema, et tegu oli äärmuslike vasakpoolsete eh, rühmitustega, kes eh, olid siis märkimisväärselt radikaalsemad kui näiteks eh, laboristid ja see tähendas siis seda, et neid, et need, nad olid ohuks Norra julgeolekupoliitikale ning nad <clears throat> ka väga liialdasid oma tegevuses. kuid ma tahaksin lisada siiski, et meil on olemas menetlused selleks, et kodanikke jälgida. kui asi puudutab näiteks telefonikõnede pealtkuulamist, kui äh, soovitakse kedagi kodudes pealt kuulata või avada kirju, siis on vaja selleks kohtuluba ning äh, EOS-i komitee üritabki hinnata, kas politsei on liialt kaugele läinud. julgeolekuteenistustel on vaja kohtupoolset luba selleks, et pealt kuulata. ja nüüd kaebused. nagu ma teile ütlesin, esitatakse meile aastas umbes kakskümmend kaebust mõned nende seast ja on inimestelt, kellel on äh, haiguslikke probleeme. ja ütleme nii, et nende kaebustes ei ole kuigivõrd palju sisu. kümme kuni viisteist kaebust on nii-öelda meditsiinilistel põhjustel esitatud on äh, kodanikke, kes kaebavad, et neid on pealt kuulatud ning äh, enamasti on neil ikka samasisulise ja samas arvus neid äh, kaebusi. ning kaebuste arv, üldine arv jääb aasta-aastalt ikka samaks ja ma olen nõus, andmekogumisega, andmekogumine võib saada kinnisideeks. ning äh, see võib äh, käest välja minna, käest ära minna, nii et ei saa enam selle mahuga hakkama. suur tänu. härra Engström, palun. Tack. Eh, ja, jag kan ställa, ställa frågan på svenska. <clears throat> Eh. Suur tänu, ma räägin siis rootsi keeles nagu te ütlesite, Norra võimuesindajad ei olnud võimelised ära hoidma Breiviki kohutavaid rünnakuid. kas äh, kui te ütlesite, et üks põhjusi, miks näiteks Norra kodanikke jälgitakse, on just terroriaktide ärahoidmine. kas on olnud selliseid juhtumeid, kus te olete suutnud äh, terrorirünnakuid ära hoida? ma olen kindel, et seda küsimust võib e, esitada ja Norra ei ole osalenud näiteks erakorralistes äh, üleandmistes ja nii edasi. kui kas eh, on sellise nii kogutud info abil eh, terroriakte suudetud ära eh, hoida ja kas on suudetud ka kohtusse viia need küsimused. teiseks, Norral ja Rootsil on väga palju ühist, väga palju tehakse koostööd nii tsiviil kui sõjalises vallas ning nagu te ütlesite, Rootsis on sõjaväeluure seadus olemas ning see puudutab Äh, see tähendab seda, et äh, pealtkuulamiseks on võimalus olemas. Äh, kuid kas Rootsi sõjalise luure seadus on kaasa toonud olukorra, kus on ära hoitud terroriakte? ja, nüüd see, kas te kõigepealt ütlesite, miks me ei äh,, Breiviki tegevust ei jälginud, oli see, et eh, ta oli hankinud eh, selliseid esemeid, mida igalühel oleks võinud vaja olla. kuid see oleks pidanud siiski meie tähelepanu, kuid meie tähelepanu oleks pidanud siiski tõmbama see, kui suurtes kogustes ta neid tellis. ja politsei luuretalitus ei olnud eh, valmis reageerima. põhiline eh, põhiline, need eh, pommikomponendid olid tellitud Eh, nii-öelda eh, põllumehele. Norras ei oleks keegi suutnud seda rünnakut ära hoida, isegi siis, kui me oleks Rootsiga koostööd teinud. Sure mulle tundub, et teie teisele küsimusele vist ei vastatud. Any... kas eh, on ära hoitud, kas on ära hoitud? So the, the Norwegian yeah, okay. surveillance et tundub, et, et luure ei ole tuvastanud ühtegi planeeritavat terroriakti. suur tänu okay,! ning eh, järgmisena saab sõna Enšu, kes tundub, et läks ära. siis eh, arutelu on sellega meil tänaseks lõppenud. suur tänu teile, see oli väga huvitav, mida me siin kuulsime ning eh, eh, nüüd on meil eh, päevakorrapunkt number kaks, mis on siis meie esimese töödokumendi esitamine, mis puudutab siis USA järgmist tegevust ning selle mõju Atlandi-ülestele suhetele ja koostööle. üks kaasautoritest, härra Moraš, ei saanud täna siia tulla, nii et ma palun nüüd, et, et kaasautor ja variraportöör härra Voss, et ta äh, tutvustaks meile seda dokumenti. meil ei ole seda dokumenti edastatud, nii et suuline, eh, suuline eh, tutvustamine. Eh, meil on protseduuriline küsimus, proua Mures. miks teda, miks autorit siin ei ole? see on aktsepteerimatu kaheksakümnest inimesest on ainult neli kohal. No uh, in... ma ei tea, ma ei Eh, tea, mis toimub päevakorra eh, kalendri, kalendris, härra Morai, eh, ma ei tea, miks ta ei saanud tulla, ilmselt on selleks suurepäraseid põhjuseid, kuid esitage see küsimus talle isiklikult. ma ei oska öelda, miks neid, keda siin ei ole, siin ei ole. vabandage. Mr Voss, you have the floor. Voss, teil on sõna. <clears throat> So, vielen Dank. Ähm... suur tänu. see esimene töödokument puudutab äh, jälitustegevust, andmeid ning äh, mõju, siis iseäranis õiguslikku mõju olemasolevatele üleatlandilistele koostöölepetele ja koostööle. enne suvevaheaega loodi meil see uurimiskomisjon, mis äh, tegeles selle päevavalgele tulnud NSA skandaaliga. ning äh, soovisime koguda andmeid selle töö käigus selle kohta, kuidas olemasolevatel õiguslikel alustel siis transatlantilised kokkulepped, mis on olemas, äh, siis olukord välja paistab, kuidas nende põhjal olukord välja paistab. nii-öelda siis paika pan-, kaardistada see õiguslik raamistik, mis on andmevahetuseks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel olemas ning eh, iseäranes eh, CFABA kokkulepe, FTP kokkulepe ning lennureisijate andmete kokkulepe. alustan Safe Harbor kokkuleppest. see Safe Harbor või turvalise varjupaiga kokkulepe on äh, niisugune majanduslik kokkulepe, mis, mille on Ameerika poolt sõlminud äh, Föderaalne Kaubanduskomisjon ja Transpordikomisjon ning Euroopa Liidu poolt Euroopa Komisjon. nimetatud kokkulepe võimaldab isikuandmeid seaduslikult edastada Ameerika Ühendriikide ettevõtjatele ning Euroopa Liidu andmekaitse direktiiv praegu üheksakümne viiendast aastast veel kakskümmend viis, nelikümmend kuus keelab põhimõtteliselt isikuandmete edastamise Euroopa liikmesriikidest kolmandatesse riikidesse, kui nimetatud riikides ei ole tagatud Euroopa Liidus olemasoleva andmekaitserežiimiga võrreldavat või samaväärset andmekaitserežiimi ning Safe Harbor kokkulepe ongi suunatud sellele, et garanteerida niisugune samaväärne andmekaitserežiim ning lubada siis selle raames konkreetsetele ettevõtjatele andmeid edastada, kui nimetatud ettevõtjad võndavad, võtavad endale kohustuse jälgida vastavaid nõudmeid ning sellisel viisil siis peab või peaks saama tagatud Euroopa Liidu kodanike andmete kaitse kolmandates riikides, konkreetsel juhul Ameerika Ühendriikides. Safe Harbor kokkulepped kokkulepet on algusest peale kritiseeritud ning meie oma kuulamise käigus oleme algusest peale kuulnud, et et sisuliselt on see kriitika muutunud järjest teravamaks sedamööda, kuidas konkreetset andmevahetust on analüüsitud. ning et äh, järeldus võiks olla, et alguses oli tegemist mõistliku õigusliku raamistikuga, aga arvestades seda, kuidas andmekasutuse intensiivsus suureneb, satub see algne lahendus järjest rohkem küsimuse alla. kokkulepe ise võimaldab äh, selle kokkuleppe rikkumise puhul vastavalt selle artiklile kolm teha otsuse selle kokkuleppe kehtivuse lõpetamise kohta siis ühe kokkuleppe osalise poolt ning NSA skandaali tulemusena on Euroopa Komisjon käesoleva suvel, käesoleval suvel läbi viinud hindamise ning selle hindamise tulemusi esitleti meile eelmisel nädalal. mul oli väga hea meel näha seda komisjoni teatist koos kolmeteistkümne soovitusega safe harbor kokkuleppe toimimise parandamise kohta. siiski olen ma isiklikult arvamusel, et komisjoni ettepanekud ei taga meile sisulist lahendust tekkinud probleemile, sest mulle tundub ja nagu ma ütlesin, on see välja tulnud ka meie kuulamise käigus eri, eri allikatest et safe harbor kokkulepe ei ole tegelikult enam safe, see tähendab turvaline. me peame siin silmas pidama ühelt poolt seda, et andmekaitsenõuete õõnestamine, sisust tühjaks tegemine toimub praegu nii-öelda kahel tasandil. ühelt poolt läbi selle, et NSA kasutab andmeid ebaseaduslikult ja teiselt poolt läbi selle, et ettevõtjad, kes andmeid töötlevad ja andmeid koguvad järjest intensiivsemalt äh, teostavad nende andmete analüüsi ning seega järjest põhjalikumalt kaardistavad üksikisikute tegevusi ja liikumisi. ehk siis pikemas perspektiivis paistab, et selleks, et kaitsta paremini meie kodanike andmeid, äh, tuleb meil loobuda safe harbor kokkuleppest praegusel kujul ning rajada see uutele alustele loomulikult oleks kokkuleppe lõpetamisel mitte ainult poliitiline, vaid ka majanduslik mõju, iseäranis selles, mis puudutab meie majanduspartnerit Ameerika Ühendriike. lühi, lühemas perspektiivis, lühemas plaanis, siis mõjutaks see suuri internetiettevõtjaid oluliselt pikemas plaanis, aga olen ma seisukohal, et see annaks meile tagajärje, mille kohaselt vastavad andmekaitsestandardid, mis puudutavad meie kodanike andmeid, saaksid paremini tagatud, et meie nõudeid võetaks tõsisemalt ning et me lõppkokkuvõttes läbi Safe Harbor kokkuleppest loobumise saavutaksime parema olukorra. ning see ongi tee, mida me peaksime minna, minema. muuhulgas ka selleks, et taastada usaldus äh, Atlandi-ülestes suhetes partnerite vahel. teine kokkulepe, mida ma tahaksin puudutada, on nõndanimetatud TFTP kokkulepe, mis omab olulist tähtsust suhetes Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. nimetatud kokkulepe kujutab endast lepingut liiklusandmete üleandmise kohta ning äh, teenib siis äh, mastaapse kuritegevuse ja terrorismi vastu võitlemise huve. ning äh, oli, sellest oli kasu ka Breiviki juhtumis muide. Euroopa Parlament seoses nimetatud kokkuleppiga väljendas oma selget seisukohta, et siin on tegemist mõistliku tasakaaluga ühelt poolt kodanike põhiõiguste ja vabaduste ja teiselt poolt julgeolekuhuvide vahel tasakaalu leidmise kohaga, et mõnes mõttes see tasakaal leiti, aga teiselt poolt tuleb meil pöörata rohkem tähelepanu privaatsfääri kaitsele. ning äh, selles, selles plaanis olime me valmis seda kokkulepet toetama. ning äh, toetama ka liiklus- ja, ja finantsandmete edastamist rõhutades samas, et meil tuleb andmekaitsenõuded ühtlustada. kui tegemist on kokkuleppe rikkumisega, siis on võimalik kokkuleppe kehtivus peatada vastavalt artiklile kakskümmend üks, viitan siin kahekümne esimese oktoobri resolutsiooni projektile ning äh, millega Rahvapartei esitas nõud-, nõudmise komisjonile just seda teha, sest kokkulepet on nende hinnangul selgelt rikutud ning seetõttu tuleks siis äh, tulenevalt artiklist kakskümmend üks vastavad meetmed rakendada. meie volinik äh, Liibe komisjonis eelmisel nädalal rääkis meile andmete vahetusest Ameerika Ühendriikidega ning sellest, et komisjon ei ole või ei, ei valdavat andmeid NSA poolt leppi, selle kokkuleppe rikkumise kohta ning meie saime sama informatsiooni ka Europolilt oma kuul-, kuulamise käigus ning ettevõtjalt SWIFT, kes siis kõik rääkisid, et neil ei ole, nende käsutuses ei ole andmeid, mis viitaksid lepingu kokkuleppe rikkumisele, aga ma tahaksin märkida siin, et üheteistkümnenda septembri terrorirünnakute finantsmõju oli väga suur ning avald-, avaldus ühtlasi ka seoses terroristide finantseerimise väljaselgitamist puudutavate uurimuste, uurimistega ning komisjon toona esitas ettepaneku vastava valdkonna andmete kättesaamise ja edastamisvõimaluse tagamiseks. sellega seoses tuleks märkida, et TFTP nii-öelda kava minu hinnangul on suunatud sellele, et meil oleks tagatud julgeolek ühelt poolt ja teiselt poolt andmekaitse. mis on see nii-öelda sadam, kuhu me soovime Ameerika Ühendriike tüürida. aga TTP kokkuleppe puhul see nii ei läinud. meil on ühelt poolt küll mängus meie kodanike julgeolek, aga teiselt poolt me peame mõtlema ka sellele, kuidas me üldises plaanis üldse taolistes olukordades Ameerika Ühendriikidega kokkuleppeid sõlmima saa-, sõlmida saame. sest eh, siin on ju tegemist olukorraga, kus me, kus me leidsime tasakaalu koostöös Ameerika Ühendriikidega ja me ei tohiks hakata seda nüüd puhtalt nii-öelda kättemaksuna tühistama. selle, sellepärast, et see safe harbor kokkulepet on rikutud. mis on tegel-, kuigi viimane on kodanikele olulisem. kolmas kokkulepe, millest ma tahtsin rääkida, on lennureisijate andmete edastamise kokkulepe Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, mis puudutab lennureisijate andmete edastamist, ehk siis andmeid, mis lennuettevõtja kogub iga lennuga seoses isikute kohta, kes lennule enda registreerivad läbi arvutisüsteemi ja mida ta salvestab oma arvutisüsteemis. kokkulepe näeb ette selle, et kui seda kokkulepet rikutakse, siis vastavalt artiklile kakskümmend neli on võimalik seda, selle kokkuleppe kehtivust peatada ning selle, sellest kokkuleppest väljuda, artikkel kakskümmend viis aga praegu ei ole meil tõendeid selle kohta, et salateenistused on seda kokkulepet rikkunud. eelmisel nädalal esitleti komis-, Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikide Homeland Security Department ühist aruannet, milles selgelt viidatakse sellele, et äh, kahekümne kolme juhtumi puhul lennureisijate andmetega seoses on siis need andmed edastatud NSA-le kes neid eh, üksikult analüüsis. ning eh, siis eh, nii-öelda minu üldine õiguslik hinnang tun-, oleks praegu pigem, et, et selline menetlus on kooskõlas selle kokkuleppega. kasutaksin seda raamistikku, mille ma olen visandanud selleks nüüd, et viidata praegusele lennureisijate andmeid puudutavale regulatsioonile, siin on praegu tegemist eh, nii-öelda vaikeluga, et need küsimused ei ole praegu edasi läinud, me peaksime, me peaks, peaksime välja töötama ühise lahenduse, selle asemel, et meil on kakskümmend üks eraldi lahendust. kokkuvõtvalt andmekaitsega seotud käsitlused Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides andmekaitse regulatsioon erineb. meil on Euroopa Liidus andmekaitse tõstatatud niisuguse üldise küsimusena, põhiõiguste küsimusena, Ameerika Ühendriikides aga äh, on tarbijakaitse pigem tarbija õiguste küsimus. on, on äh, andmekaitse tarbija õiguste küsimus. Euroopa, Euroopas üritame me kõiki regulatsioone kirjutades arvestada andmekaitsenõudmeid nõudeid ning vastavaid kokkuleppeid Ameerika Ühendriikidega sõlmides tuleb meil rõhutada andmekaitse tähtsust meie jaoks. skandaal ise puudutab äh, paratamatult Euroopa Liidu kodanike privaatsfääri ning äh, takistab transatlantiliste suhete normaalset toimimist. seoses läbirääkimistega USA, äh, läbirääkimistega partnerite vahel on minu hinnangul vaja uusi läbirääkimisi uue safe harbor kokkuleppe üle, aga samas ja, ja sellega seoses minu hinnangul praegu meie loobumine olemasolevast safe harbor kokkuleppest suurendaks meie tõsiseltvõetavust selles kontekstis ning äh, lõpetuseks äh, tahaksin märkida veel seda, et nõndanimetatud äh, see umbrella või, või üldine katte kokkulepe peaks meil saamas, et peaksime selle suunas hakkama töötama võimalikult ruttu. ja muuhulgas äh, aitaks see meil tagada ka andmevahetuse politseiasutuste vahel ning suurendaks andmete kaitstust. ja annaks samuti Euroopa Liidu kodanikele Ameerika Ühendriikides õiguslikke meetmeid kasutada, kui nende andmekaitseõigusi on rikutud okay.. aitäh. Eh, kolm inimest on sõna palunud, eh, proua Sippel, proua Morva ja härra Engström. kas keegi veel soovib sõna saada? ei? Eh, siis sulgen kõnelejate nimekirja ja panen ennast viimasena kõnelejate nimekirja. proua Sippel, palun. suur tänu tahtsin samas järjekorras ähm, oma küsimustega esineda, nagu härra Foss oma ettekande üles ehitas ning alustaksin lühikese küsimusega Safe Harbor kokkuleppe kohta. Äh, soovitus oli siis teie poolt loobuda sellest kokkuleppest ja läbi rääkida uue kokkuleppe sõlmimise küsimustes Ameerika Ühendriikidega. Äh, võib-olla saaksite selgitada, miks me peame siis uuesti läbi rääkima hakkama seda? et kui ma vaatan nüüd ette tulevikku ja ajale, kui meil on see andmekaitsepakett läbi räägitud ja vastu võetud, praegu oleme sellest veel kaugel, aga kui me sinna jõuame, siis miks oleks meil vaja veel kord äh, selle üle läbi rääkida, et see, see küsimus peaks olema selge, kui me nendele õiguslikele järelmitele mõtleme. Äh, NSA skandaali õiguslikud tagajärjed on ju tihedalt seotud poliitiliste tagajärgedega ning mind häirib tõsiselt, kui mulle hakatakse rääkima sellest, et e TFTP kokkuleppest loobumine ei tohiks meie poolt olla nii-öelda kättemaksu aktsiooniks Ameerika Ühendriikide jälitustegevusele. nii palju, kui mina mäletan, on Euroopa Parlament teinud otsuse nõuda loobumist sellest või peatada selle kokkuleppe tegevus ning kui praegu te hakkate rääkima sellest kättemaksu aktsioonina, siis see seab arutelu, mis meil parlamendis toimus, hoopis valesse valgusesse ja me ei peaks parlamendina panema ennast niisugusesse olukorda, kus siis tundub, et et see, millest me siin oleme rääkinud või need otsused, mis me oleme teinud, ei ole tõsiseltvõetavad põhimõte, et meil tuleb vaadata, kust rahad tulevad, on hea, hea mõte. sellega ei vaidle keegi, aga sellega seoses tahaksin veel kord märkida, et praegu olemasoleva kokkuleppe sõlmimisest alates on üleval olnud küsimus ennetustegevusest ja sellega, selle tõhususest ma ei hakka praegu rääkima TFT kokkuleppe, TFTP kokkuleppe teistest aspektidest, aga üks aspekt, mis on märkimist väärt kindlasti, on see, et komisjon ei saa mingit põhjalik-, komisjon ei ole mingit põhjalikku analüüsi läbi viinud, tuvastamaks, kas ühelt või teiselt kokkuleppe poolelt on toime pandud midagi, mida võiks käsitleda kokkuleppe rikkumisena ettevõtja, kellele TFTP andmed esitati, väidab, et et nende serverit ei ole rünnatud, aga mis see meile ütleb, mitte midagi. andmed edastati, see tähendab, et neid andmeid oleks võidud rünnata ka teel ühest serverist teise ning mulle tekib, mul tekib küsimus, miks Europoli küberkuritegevuse üksus või mingit, mingi muu pädev üksus ei ole saanud ülesannet kontrollida seda, sellise juhtumi esinemist või mitteesinemist usaldus on loomulikult hea, aga me ei saa praegu küll välistada mingeid õiguslikke tagajärgi olemasoleva info pinnalt. mis puudutab lennureisijate kokkulepet, siis ütles härra Foss, et et e, meil ei tohiks olla olukorda, kus meil on kakskümmend kaheksa erinevat režiimi. no mina kõigepealt ei näe valmisolekut kõigi liikmesriikide poolt ühtse süsteemi poole liikuda ja kui nad seda teevad, siis tekib mul küsimus, millest me seda kõike rahastame eelmisel nädalal kuulsime proua Malmströmilt, et et me ei mõtle praegu TFTP andmete kogumisele, sest see on liiga kallis, meil ei ole raha selleks. ning kui olukord on niisugune, et, et me ei saa teha, komisjon ei saa teha seda, milleks Euroopa Parlament on neid üles kütsinud, üles kutsunud, siis tekib mul küsimus, miks me üldse hoiame elus ja töös niisugust veel süsteemi, mis meile ei taga andmete kasutamist või mis on selles plaanis väga kaheldava väärtusega. et me ei peaks siin kõiki meedias avaldatud seisukohti usaldama. andmete kasutamise teised võimalikud viisid, nii nagu neid kirjeldatakse, on asjad, mida me peame tõsiselt võtma ja kontrollima tõsiselt, kas kõigepealt on tegemist kokkuleppe juriidilise rikkumisega ning teiselt poolt, kas kogu see kokkulepe satub praegu küsimuse alla? ning äh, minu meelest praegu on kujunenud olukord, kus mõlemad need küsimused peavad saama tõsise analüüsi ja vastuse. aitäh, proua Morvai! aitäh! kui ma asjast õigesti aru sain, siis äh, Äh, arutame me praegu äh, libekomisjoni raporti eelnõud ilma raportöörita me kuulasime ära variraportööri ettekande. selle töödokumendi pealkiri on USA jälitustegevus Euroopa Liidu andmete osas ning selle võimalikud õiguslikud tagajärjed olemasolevatele transatlantilistele lepingutele ja koostööle variraportöör, äh, kes siis äh, tegi ettekande, kuna tegelikku raportööri pole kohal ja me ei tea, mida tema arvab, ütles, et Euroopa Komisjoni arvates ei ole tõestatud, et oleks aset leidnud äh, USA luuretalituste poolt tõsiseid rikkumisi Euroopa Liidu andmete osas. samas sellest ajast, kui meie komisjon selle teemaga on tegelenud, ei ole leitud kinnitust sellele, mida Snowden meedia ja kodanikeühendused on öelnud. kas ma olen asjast õigesti aru saanud? milline menetlus on käivitatud, kas Euroopa Komisjon on Snowdenit küsitlenud, miks meie ei või teda küsitleda, kuigi mina olen sellise taotluse esitanud? meie sooviksime siia selgust tuua. millised äh, faktid on kinnitust leidnud ning millised õiguslikud tagajärjed äh, nendel faktidel on millised on Euroopa Komisjoni ettepanekud, kui mina asjast õigesti aru saan, siis ei ole tegelikult mille, mitte millegi kohta kinnitust ol, olemas, ei ole öeldud midagi selle kohta, kas me võiksime peatada äh, transatlantilisi lepinguid. Äh, vaadake, meid on siin ainult neli-viis tükki kohal ning äh, tõe, suure tõenäosusega mingeid tagajärgi ei ole. me lihtsalt räägime sellest, et USA nuhkis Euroopa Liidu kodanike järele Äh, need üks protsenti maailmast luurab ülejäänud üheksakümne üheksa protsendi järele, tegemist ei ole USA ja Euroopa Liidu asjaga, vaid äh, olukorraga kus, kus üks protsent on üheksakümne üheksa protsendi vastu on täiesti tõenäoline, et meie enda riigid nuhivad ka teiste järele ja keegi äh, ei avalda protesti just nimelt sellepärast, et kõigi arvates on asi täiesti loomulik kui ma aru saan, saan ma oma küsimuse esitada ainult variraportöörile. niisiis, minu küsimus on, kui kaugele meie komisjon on läinud ja mis on selle raporti sisu, mis jaanuaris avaldatakse? enne kui annan sõna härra Engströmile, tahaksin mo proua Morvai teile teatada, et meie komisjon töötab niimoodi, et raportöör ja variraportöör ühiselt koostavad raporti niisiis, äh, härra Voss on äh, siin komisjonis variraportöör äh, Rahvapartei nimel, aga ta on ka selle dokumendi kaasautor. nii et, et me kõik koostame lõppraporti osasid, nii et, et ei ole kuulanud sissejuhatust variraportööri poolt, vaid selle raporti kaasautori poolt. härra Engström järgmisena. aitäh Äh, kahjuks ma ei ole töödop-, dokumenti lugenud, sest äh, seda pole veel välja jaotatud. proua Infeld ütleb, et jah, seda pole veel välja jaotatud, see jagatakse välja enne neljapäevast istungit. jah. aga ma olen kindel, et äh, NSA on seda juba lugenud. kahjuks näib, et NSA ei saada mulle koopiaid kõigist dokumentidest, mida nad leiavad aga kui see dokument äh, siiski äh, olemas on, äh, siis ma loodan, et seal suhtutakse asjadesse palju, palju kriitilisemalt kui Euroopa Komisjon. jah, ma saan aru, et volinik Malmström käis USA-s, ta kõneles ameeriklastega ja nemad ütlesid, et ei, me ei riku mingeid seadusi ja Malmström tuleb tagasi ja ütleb meile, ameeriklased ütlesid, et nad seadusi ei riku minule tundub, et volinik on lihtsalt pisut naiivne Äh, võiks ju arvata, et võib-olla salateenistused aeg-ajalt välisriikide esindajatele valetavad, kui juttu on luuretegevusest. Äh, mina äh, tahaksin tõstatada ühe üsna lihtsa asja. kui kongresmen Sanson siin mõne nädala eest oli, siis ta kõneles sellest, kui tõhus kogu see NSA jälitustegevus on olnud nii palju, kui mina aru sain, ei ole olnud mitte ühtegi juhtumit, äh, äh, mida suur äh, USA luuremasinavärk oleks suutnud ära hoida. kongressman Sanson ütles, et oli üks juhtum, kus massiline jälitustegevus tõesti viis ka kohtus süüdimõistmiseni, aga see ei puudutanud terrorismi või terrorismisüüdistusi, vaid pigem mingeid äh, majanduskuritegusid. arvestades seda tausta, äh, näib, et DFT äh, ei ole andnud äh, mitte, ei ole viinud selleni, et kuskil maailmas oleks mõni terrorirünnak nurjatud, meil veel ei ole andmeid Norras, Rootsis, USA-s ja sama puudutab ka lennureisijate isikuandmeid seega arvestades seda tausta, arvestades seda, et äh, need äh, programmid ei äh, anna julgeolekule midagi juurde, kas siis ei peaks mitte koheselt neid peatama? ma arvan, et nende peatamisega me ei seaks ennast mingisse suurde ohtu, mulle vähemalt tundub niimoodi. aitäh! ning mina nüüd kui Alde variraportöör Eh, tahaksin tõstatada, esitada ka mõned küsimused. Eh, safe Harbori eh, kokkuleppest ma väga palju ei räägi, ma juba kuulsin, mida raportöör ütles ja mida ütles proua Sippel ja teised. mis puudutab lennureisijate isikuandmeid, siis mina raportöörina hääletasin selle kokkuleppe vastu ja oma seisukohta ma pole muutnud, otse vastupidi, mulle tundub, et see kokkulepe tuleks ka peatada ja me peaks vaatama ka teisi lennureisijate andmete alaseid kokkulepped. muide, ma ei usu, et see raport puudutab Euroopa Liidu lennureisijate andmeid Äh, ning äh, ma ei leia, et oleks vaja kahekümne kaheksa liikmesriikide süsteemi harmoniseerimist, sellepärast et neid süsteeme veel ei ole ja nendes riikides, kus neid luuakse, nagu näiteks minu enda koduriigis ja ilma õigusliku aluseta, äh, rahastab Euroopa Komisjon selliste süsteemide loomist. minu arvates on see äärmiselt küüniline käitumine. aga ma arvan, et me ei peaks praegu tõstatama Euroopa Liidu reisijate Äh, andmete küsimust. mis puudutab nüüd TFTP-d, siis härra Voss, me ei peaks nõudma selle lepingu peatamist kättemaksuks. me nõuame peatamist sellepärast, et meile tundub, et ameeriklased ei ole oma lubadustest kinni pidanud. ning kuna Euroopa Komisjon kas ei suuda või ei, ei taha või võib-olla mõlemal põhjusel esitada meile häid põhjusi, miks seda lepingut ei peaks peatama neljandaks, miks te olete keskendunud üksnes neile kolmele kokkuleppele? miks mitte teistele kokkulepetele, mis meil USA-ga on ja mis jäävad väljaspoole äh, õiguskaitse ja julgeoleku valdkonda, näiteks kahepoolsed kokkulepped liikmesriikide ja USA vahel äh, äh, näiteks maksude, maksude teemal, ka see, nende kokkulepete läbi kogutakse tohutult palju andmeid ning miks te ei ole näiteks äh, kaasanud ka kokkuleppeid teiste riikidega, kus toimub massiline jälitustegevus, nagu näiteks Venemaal, sellepärast et kui ma ei eksi, siis Europoli ja Venemaa vahel on olemas kokkulepe, äh, see pole küll veel jõustunud, aga pea, peaks peatselt jõustuma. ma olen kindel, et on veel teisigi kokkuleppeid teiste riikidega peale USA, äh, mida tasuks vaadata. siis me peaksime äh, tulevikuks äh, ka mingeid järeldusi tegema, midagi õppima tuleviku jaoks. kõigepealt ma arvan, et me peaksime vaatama äh, Euroopa Parlamendi rolli rahvusvaheliste lepingute sõlmimisel. ma arvan, et DFDP kokkuleppest peame küll väga palju õppima. kui me oleme oma allkirja sellisele kokkuleppele andnud, siis meid jäetakse lihtsalt kõrvale. ning mina parlamendisaadikuna leian, et mina ei hakka tühjadele tšekkidele alla kirjutama. kui me anname oma nõusoleku äh, kokkuleppele, siis meie vastutus sellega ei lõpe, me ei ole lihtsalt kummitempel seda me peame tõesti silmas, äh, seda me peame arutama, pidades silmas tulevasi kokkuleppeid. meile on aluslepingutega antud äh, õigus rahvusvaheliste lepingute sõlmimist eh, heaks kiita, aga nüüd me oleme avastanud, et kui me oleme oma heakskiidu andnud, siis rohkem enam midagi teha ei saagi. ja seetõttu ei ole mina enam nii innukalt valmis tulevikus eh, rahvusvahelisi lepinguid allkirjastama. siin on selgust vaja võib-olla mäletate, et kui käis eh, jutt lennureisijate andmete kokkuleppest USA-ga, siis me palusime Euroopa Komisjoni, et nad avalikult äh, Äh, lubaksid, et äh, lõpetavad või peatavad selle rahvusvahelise lepingu, kui Euroopa Parlament palub komisjonil seda teha. nüüd me oleme komisjonil seda palunud ning mida me näeme, äh, on see, et komisjon ei ole üldsegi huvitatud Euroopa Parlamendi seisukohast, sest me oleme ainult viiesaja miljoni kodaniku valitud esindajad, kes oleme meie, et paluda sellist peatamist nii et, et siin on tõesti rohkem selgust vaja ning lõpetuseks kui me lubame massilist isikuandmete kogumist või kui allkirjastame igasuguseid kokkuleppeid sellel teemal, siis äh, mündi teine külg on läbipaistvus. minu jaoks tähendab demokraatia tasakaalu ja kontrollisüsteemi Eh, kui me anname eh, avaliku sektori asutustele teatud volitusi, siis peame andma teatud õigusi ka kodanikele, et nad saavad ennast eh, vigade ja kuritarvituste eest kaitsta. Nad saavad ennast kaitsta nende õiguste meelevaldse kasutamise eest. ning mulle tundub, et siin ei ole meie seadused ülesannete kõrgusel. meil on läbipaistvuse määrus, aga tegelikkuses on see kasutu, sest et äh, iga kord, kui äh, kui see mõjutab rahvusvahelisi suhteid, äh, suhteid meie sõpradega teisel pool Atlandi ookeani, siis mis tahes dokument, mis on seotud nende rahvusvaheliste suhetega, liigitatakse kohe salastatuks. see tähendab, et USA sisuliselt otsustab, eh, mil määral Euroopa Liidus läbipaistvust on ja see on lubamatu. me ei saa süüdistada selle eest oma Ameerika sõpru, me peame süüdistama iseendid, sest et me oleme iga kord sellega nõus me oleme nõus, et kasutatakse seda erandit klauslit eh, läbipaistvusmääruses ja sisuliselt tähendab see seda, et Äh, see läbipaistvusmäärus on äh, õigustühine. Äh, kolleegid, meil seisab ees läbipaistvusmääruse läbivaatamine ja ma tean, et mõned fraktsioonid siin kojas ütlevad, kõnelused on nii kaua ummikus olnud, meil on vaja asjad enne mandaadi lõppu ühele poole saada, nii et anname nõukogule järele, lepime madalamate läbipaistvusstandarditega ja teeme selle asja lihtsalt ära minu arvates on see väga ohtlik ettepanek ning sellega tuleb kindlasti tegeleda ka selle raporti raames. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annan sõna raportöörile, et ta saaks öö, äh, asja kokku võtta. suur tänu! tahaksin veel kord märkida, et äh, asi praegu puudutas õiguslikku mõju, mis tuleneb olemasolevatest üleatlandilistest kokkulepetest, selle mõju nii-öelda kirjeldamist. mis tähendab, et see piirab natukene meie mänguvälja, samas kui mitu kõlanud märkustest olid pigem kogu protsessi järeldustele juba suunatud. nii-öelda kõnelejad käsitlesid poliitilisi järeldusi kogu meie kuulamise protsessist, mis, mis ei ole päriselt see raamistik, milles mina toimetan. samas teised kokkulepped, näiteks Venemaa ja Europoli kokkulepped, neid arvestada samas on väga mõistlik mõte. aga siis, siis lükkuks meie töö tulemus edasi umbes kaks aastat, sest neid kokkuleppeid on palju arvestades kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja kahepoolseid kokkuleppeid. juhataja katkestab, eh, Europol ja Venemaa, see ei ole kahepoolne kokkulepe. kõneleja jätkab, aga sa ütlesid, et ka teised kahepoolsed kokkulepped oleks, võiksid seda olukorda mõjutada. minu hinnangul läheks see väga laiaks ära ning me ei räägi siin ju konkreetselt Venemaalt, me räägime konkreetselt NSA-st, sellest on kogu see kuulamine ajendatud loomulikult, kui me tahame, me võime seda laiendada ja nii edasi ja nii edasi, aga see, see ei olnud meie eesmärk. selle eesmärk, see oli eesmärk, mida mina tegin. nüüd üldiselt siis safe harbor kokkuleppest. me peame siin silmas pidama ja mõtlema sellele, no loomulikult on hea, hea rääkida sellest, mida me üldiselt tahame, aga me ei saa ikkagi üle ega ümber sellest, et et me peame kuidagi leppima sellega, et andmed liiguvad meie kontinendilt mujale. seetõttu on meil nii direktiivis kui ka tulevases määruses regulatsioon, mille kohaselt on andmete üleandmine võimalik kolmandasse riiki, aga siis on nõutav adekvaatse andmekaitse standardi olemasolu. kui me Safe Harbor kokkuleppest, kokkuleppe üles ütleme, siis peame leidma mingi muu aluse millest lähtuvalt me saame adekvaatset andmekaitsestandardit, andmekaitsestandardi saavutada teisel pool ookeani. kas selle nimi on safe harbor või mingi muu nimi sellel kokkuleppel, aga igal juhul meil on vaja kokku leppida ühine standard, millest lähtuvalt me andmeid vahetada saame. ning äh, üldises plaanis äh, tähendab see, et meil on vaja õiguslikku alust. mis puudutab TFTP tegevuskava, siis võiksin üldises plaanis kõigepealt märkida, et meil on siin kaks olulist meedet kodanike seisukohast. kõigepealt ühelt poolt see ebaseaduslik andmete haaramine võrgust või, või, või serveritest või kuidas iganes. ning teiselt poolt andmepäringute esitamine suurettevõtjatele, kelle tegevus on rajatud andmete analüüsile mõlemas valdkonnas või mõlemate meetmetega seoses peame nii ebaseaduslike andmete nii-öelda haaramisega kui ka teises valdkonnas peame leidma kas poliitilise lahenduse või siis lahenduse, mis tugineb õiguslikele standarditele ning kui me nüüd mõtleme võitlusele kuritegevusega või terrorismiga ja andme, aspektile selles võitluses, peame me esitama endale küsimuse selle kohta, kuidas me saame vastavaid andmeid Ameerika Ühendriikidega vahetada. meil on siin pangaandmete vahetus, SWIFT või TFTP programmid või mis iganes, aga kui me oleme seisukohal, et on oluline terroristide või organiseeritud kuritegevuse rahade liikumist jälgida, siis peame me tagama endale võimaluse seda teha ning praegu teeb seda reeglina, teevad seda Ameerika Ühendriigid, seetõttu meil ongi kokkulepe nendega. ning praegu ei ole meil peale vihjete mingeid fakte. meil on ainult mingi nii-öelda märkmepaber, kus siis äh, on kirjeldatud seda, kuidas neid andmeid haaratakse, aga meil ei ole reaalseid äh, tõendeid selle kohta, et äh, see tõesti on aset leidnud. nii Europol kui ka SWIFT kui komisjon kui ka Ameerika Ühendriigid kinnitavad meile, et midagi niisugust toimunud ei ole. kas me usume seda või mitte, see on meie isiklik küsimus, aga igal juhul on fakte meil praegu esitada ei ole. fakte, millele tuginedes me saaksime üles öelda TFTP kokkuleppe. ning ähm, olgugi, et meil on parlamendis olemas otsus selle kohta, ei kujuta ma endale praegu ette, kuidas me seda protsessi saaksime jätkata, kui me nüüd ütleme, et, et jah, meie nüüd leidsime siin suurepärase tasakaalu ühelt poolt julgeoleku, teiselt poolt andmekaitse küsimuste vahel ja seetõttu me peame nüüd siis kõik ära muutma. ehk siis kuidas me saavutame uue kokkuleppe niisugustel alustel Ameerika Ühendriikidega, ehk siis minu jaoks ei ole küsimus mitte selles, et me peaksime selle kokkuleppe üles ütlema, sellepärast et me leppisime kokku, et me ei ole kokku leppinud standardis, mis tagab kohapealse kor-, kontrolli Ameerika Ühendriikides, mis läheks väga kaugele. ja ma usun, et alternatiiv ei saa olla andmete mitteedastamine kui me tahame saavutada tõesti selle terroristide rahade ja kuritegevuse rahade liikumise jälgimise seoses sellega, mida proua Morvai rääkis, te väljendasite oma seisukohti väga üldiselt ning esitasite ka järeldusi kogu dokumendi kohta. järeldusi, milleni meie oma töös ei ole veel jõudnud, me oleme, rääkisime üksnes põhjalikumast kaalumisest seoses konkreetsete juba sõlmitud kokkulepetega ning seetõttu see, mida teie rääkisite, puudutab pigem meie raporti lõppfaasi ja, ja peaksime neid kaalutlusi arutama just selles meie tööfaasis, sest praegu meil ei ole veel laual küsimust selle kohta, kas meil on toimunud või ei ole toimunud rikkumine. mis puudutab SWIFT või TFTP kokkulepet, siis ei ole meil reaalselt käes mingeid fakte, millele viidates me saaksime öelda, et vaadake, siin on keegi vahelt nii-öelda haaranud need SWIFT andmed näiteks. seda väidetakse, aga meil ei ole tõendeid. mida veel, härra Engström, see töödokument, selle, see, see on kirjalikult olemas, see on mul ees kirjalikus vormis aga me viimase hetkeni töötasime sellega, seetõttu ei olnud võimalik seda varem esitada, me ei saanud seda valmis kõigepealt oli ju viies detsember see tähtpäev ja siis me, kui, kui see istung ettepoole nihkus, siis me ei saanud oma, oma tööd äh, piisavalt kiirendada. aga ma loodan, et, et see, mis ma suuliselt rääkisin, oli piisavalt selge. Äh, üldises plaanis seoses äh, sellega selle üleskutsega või nende kaalutlustega, mis me praegu oleme esitanud seoses üleatlandiliste kokkulepet, üleatlandistele kokkulepetega ning poliitilise hinnanguga, mis peaks olema Euroopa Parlamendi roll, siis läbipaistvusplaanis vastab asi siis järeldusele, mis äh, mille me peaksime tegema kogu meie töö tulemusena, mitte töö selle etapi tulemusena. suur tänu, sellega on meie tänane eh, kohtumine lõppenud, eh, oleme viisteist minutit ajakavast ees, mis on ju väga tore. ja võin öelda teile ka seda, et järgmine eh, meie koosolek on neljapäeval kell viisteist null null kestusega kaheksateist kolmekümneni. suur tänu, kohtume neljapäeval.